Bien, j'espère que chacun aura pu trouver une... tere päevast, ma loodan, et kõik on oma kohad leidnud. La séance est reprise. istung jätkub. päevakorras on meil sõnavõtt kolleeg Jens Kaierilt. see puudutab määrust millega muudetakse Euroopa järelevalveasutuste loomist käsitlevaid määrusi ja finantsturge käsitlevaid määrusi. härra Kaier, teil on sõna Danke, Herr Präsident. Ich bin auch. Äh Suur tänu, esimees ma olen juba peaaegu valmis sõna võtma, kui ma siin nüüd oma asjad üles leian. üks hetk, palun ähm,. nii, kallid kolleegid. meil on tegemist komisjoni ettepanekuga, mis on seotud järelevalveasutustega eesmärgiks on edendada kapitaliturgude liitu ning vähendada riske. eelkõige puudutab see kolme ametit esmad, kelle kontrollifunktsioonid tugevdatakse ning see puudutab ka agentuuride rahastamist ning pädevuste suurendamisega kaasneb ka parem rahastamine ning siin tuleb vaadata äh, et plaanid ka tõepoolest vastaksid ametite võimalustele. rahastamise mudel, mida seni on kasutatud, on olnud nii et, et nelikümmend protsenti rahast tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja kuuskümmend protsenti liikmesriikide järelevalveasutustelt riiklike asutuste osakaal sõltub nende äh, häälte arvust nõukogus hääletamisel ning seda pean mina ja mitte päris õiglaseks süsteemiks. meil on riike Ida- ja Kesk-Euroopas, nagu näiteks Poola ja Rumeenia, kus elanikkond on väga suur, äh, kuid äh, just tänu sellele, et neil on suur rahvaarv on neil nõukogus palju hääli, kuid arvestades nende minevikku, on nende finantssektor väga nõrk. samas kui mõni väiksem eh, liikmesriik eh, nagu näiteks Saksamaa või veel mõned riigid, keda ma siin ei nimetaks, kus on vähe rahvast, kuid on tugev finantssektor eh, ning neil tegelikult ei ole siis vastavat mõju, neil on me ei peaks arvestama rahvaarvu, vaid pigemini me peaksime arvestama finantssektori tugevust. see tagaks suurema õigluse. kuivõrd äh, selline finantssüsteem on toonud kaasa olukorra, et äh, järelevalveasutustel on olnud liiga vähe võimalusi oma ülesannete täitmiseks. Äh, uus ettepanek leidis aga nõukogus tugevat vastuseisu äh, ning äh, meie mõlemad raportöörid, Econi raportöör, püüame oma koja seisukoha selgelt välja tuua ning äh, võtta arvesse ka nõukogu vastuväiteid, leida neile vastuargumente Äh, tegemist on delegeeritud õigusaktiga reguleeritava küsimusega ning seetõttu on äh, mul ka muudatusettepanekuid, mis tagavad äh, osapoolte tugevamad õigused. ametid, järelevalveasutused on oluline teema, seda ei tohiks alahinnata. me ei saa suhtuda asjasse nii, et tulgu mis iganes, vähemalt viisteist protsenti rahastusest peaks tulema Euroopa Liidu eelarvest. see on veidi udune arv, selle, selle puhul tuleks pöörata tähelepanu sellele, et kui asutuste ülesanded on haldustehnilise iseloomuga, näiteks mm, küberturvalisus ja muud te taolised teemad, eh, siis eh, tuleks neid rahastada mitte nii palju liikmesriikide vahenditest, eh, vaid rohkem Euroopa Liidu vahenditest, sellega me kaitseksime end olukorra eest, kus järelevalveasutused sõltuvad liikmesriikide rahastusest ning nad jääksid liikmesriikide huvidest sõltuvaks ning sellest võiks tekkida konflikte. me peaksime nõudma segarahastamist ning just haldusega seotud kulud peaksid olema kaetud Euroopa Liidu eelarvest. me soovime ka juhtimisorganite puhul jääda äh, lihtsa häälteenamuse nõude juurde, äh, tegevdirektori rolli tuleks pisut piirata ning äh, siin tuleks ette näha ka kompromissivõimalused ning nõukogu jaoks peaks olema võimalik leida konsensus ning me peaksime tagama professionaalse töö. veel üks oluline punkt, millele ma sooviksin esile tuua, on parlamendi esindatus järelevalvenõukogudes. see on ettepanek, mis on suunatud sellele, et tugevdada Euroopa Liit, Euroopa Parlamendi õigusi ning rolli Euroopa Liidu institutsioonides ning tugevdada üldse parlamendi positsiooni, aitäh! aitäh, härra Kaier, selle sõnavõtu eest. ja nüüd saame ka kommenteerida teie ettepanekuid, kas kellelgi on sõnasoovi, härra Sarvenmaa? aitäh, esimees aitäh, raportöör härra Kaier, selle arvamuse projekti eest olen suuremas osas kõigega nõus. eriti, mis puudutab äh, sujuvamaks muutmist ning vastavusse viimist nende määruste puhul. ning see on vastavuses ka töörühma järeldustega, mis puudutab ameteid, äh, sidusus, tõhusus vastutuskohustus ja juhtimine on olulised võtmesõnad. ei, jätkata mõttes head koostööd härra Kair ametite osas oleks olulisem, oluline veelgi rohkem tulemuspõhist eelarvestamist rõhutada, võimalikke sünergiaid erinevate osapoolte vahel ning vajadust ära hoida kattumusi liikmesriikide järelevalveasutustega. kõik ametid peaksid töötama parimal ja tõhusaimal viisil, et tagada kõrgem Euroopa Liidu lisandväärtus ja selleks on minu poolt kaheksateist muudatusettepanekut, neid on kaheksateist sellepärast, et need on tegelikult iga ameti kohta kuus. tulud ja ja tasudepõhine süsteem, seda kindlasti ei peaks maksma need asutused, kelle üle otseselt järelevalvet teostatakse. see mõjutaks finantssektori tõhusust ning samuti öö, äh, oleks tagada vaja sõltumatus ja erapooletus, täpselt nii, nagu te ka ütlesite, aitäh. Merci. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? härra Ali. tänan, esimees. esiteks suur tänu härra Kaierile arvamuse projekti eest komisjoni ettepaneku kohta, millega muudetakse tervet rida määrusi. viimase finantskriisi järgselt oleme järjest rohkem veendunud selles, et finantsstabiilsus Euroopa Liidus Äh, sellega kaasneb finantsturgude integreerimine, sellel ei ole alternatiivi ja rakendamiseks on vaja ühiseid reegleid selle jaoks järelevalveasutused edendavad tähtsat rolli selleks, et äh, finantsturud oleksid äh, kohaselt reguleeritud, tugevad, stabiilsed, mis puudutab kolme ametit, Euroopa pangandusjärelevalvet, väärtpaberituru järelevalvet ja Euroopa Kindlustuse tööandja pensionite järelevalvet. komisjoni ettepanek annab äh, finantsturgude järelevalveks paremad võimalused mitmes mõttes. Äh, tugevdatakse ja parandatakse järe-, Euroopa järelevalvetuste pä-, olemasolevat pädevust, tekitakse parem äh, juhtimissüsteem ja parem rahastamine selleks, et oma uusi ülesandeid täita, on ametitel vaja uusi töökohti ja ka vastavaid finantsressursse, seda on üksikasjalikult äh, komisjoni ettepanekus kirjeldatud. tulude poolelt oleme nõus raportööriga, et äh, rahastamisel on oluline arvesse võtta liikmesriikide finantssektorite suurust. Mm, summad peavad vastama finantssektori suurusele ja olema see, seega õiglasemalt. rahastamismudel peab kindlasti olema ka demokraatliku järelevalve objektiks, aitäh. rohkem sõnasoovijaid vist ei ole. härra Kaier. kui äh, osalised äh, osalevad rahastamises nende ametite puhul see on justkui finantstegevuse maksustamine. ja see ei tohi ohtu seada nende järelevalveasutuste sõltumatust. sellest võib saada täiendav sissetulekuallikas, mis äh, võimaldab leida vahendeid väljaspoolt Euroopa Liidu eelarvet. see oleks minupoolne tähelepanek teie ettepaneku kohta härra Kaier, võib-olla soovite teha kokkuvõtte? Äh, jah, ma saaksin teie küsimusele lühidalt vastata hea meelega. ma olen kolleegidelt saanud ka toetavaid äh, sõnumeid ning ma usun, et äh, nende ettepanekute puhul on kindlasti võimalik kompromisse leida seoses teie küsimusega on minu jaoks oluline järgmine. me oleme varasemalt üritanud oleme üritanud ameteid tugevdada nende nii-öelda klientuuri suhtes. Need summad, mida ametid saavad Euroopa Liidu eelarvest, Äh, on pigemini vähenenud. tegemist on teenusega. Need ametid nagu näiteks EASA lennunduses osutavad sertifitseerimise näol, see on, ma leian, et niisuguste teenuste osutamisest eh, saab, saavad eh, teenuse saajad kasu ning eh, kui Euroopa turg avaneb, siis on Euroopa Liit tugevam. teine oluline mõte on see, et rahastamise roll tagada ametite sõltumatus on kindlasti tagatud, nad ei saa sõltuda täiel määral oma klientide rahastamisest, lennunduses on see täpselt samamoodi, sellisel juhul oleks tegemist no kon-, järelevalveasutuste mm, ülesannete õõnestamisega. oluline on see, et tegemist on liikmesriikide järelevalveasutustega, kes maksavad oma panust äh, ning eh, seda ei maksa otseselt eh, finantssektor ise, vaid just liikmesriikide järelevalveasutused. on võimalik tasakaalu pisut eh, muuta, ilma et see ohustaks järelevalveasutuste sõltumatust ja praegu on olukord väga ebasüstemaatiline, kuid äh, kui ühel hetkel oleks tegemist finantssektori maksustamisega, äh, tõepoolest, kui seda otsustaks parlament, kui seda paljud toetaksid, äh, siis minu arvates oleks see ainult hea. no no me jah, loomulikult äh, sõltumatus peab olema tagatud ja säilima, aga kui osamaksed ähm, pannakse paika õigusaktiga, siis ei ole ka ohtu, et äh, võiks kuidagi tekkida huvide konfliktid ameti ja nende üksuste vahel kelle üle amet järelevalvet teostab. see oli lihtsalt selline küsimus. nüüd parlamendi osalus juhtivkomitees, kas, kas siin ei ole ohtu võimude laususele täitevvõimu ja parlamendi vahel, see oleks tegelikult ainus küsimus, mis mul on da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so große Sorgen. ausalt öeldes ei tekita see minus suurt muret. see on pigemini poliitilise kultuuri küsimus. ning me mõlemad oleme siin ühel meelel. oluline on ju see, et Euroopa Parlament, kes tegeleb õigusloomega, kes loob raam, raamistiku, ei pea vajama selleks luba, vaid tegelikult me peame mõtlema sellele, kuidas ametid tegelikult oma ülesandeid täidavad, millega nad tegelevad, millised on võimalikud probleemid seoses seadusandlusega. kui me parimate kavatsustega võtame vastu mingid seadused, mis, mille tegelik ellurakendamine on keeruline, siis ei ole see hea ning kui parlamendi esindaja või esindajad oleksid seotud ametite igapäevase tööga Äh, siis oleksid nad paremini informeeritud ning ma usun, äh, et kui meil on parem ülevaade asut-, ametite tegevusest, äh, kui me oleme sellega kursis, siis oleks meiepoolne juhtimine ka kindlasti sihipärasem ja ning kui me loome õigusliku raamistiku, siis oleks sellest kasu, see on minupoolne lähenemine. loomulikult võib asjale vaadata ka teisiti. sellisel juhul tuleb minu ettepanek tagasi lükata. hästi, piirdume siis hetkel selle mõttevahetusega siinkohal. muudatusettepanekud tuleb esitada hiljemalt kell kolm neljapäeval, kahekümne esimesel kuupäeval eelarvekomisjoni hääletus toimub kümnendal juulil. härra Kaier on meie järgmine kõneleja samuti. tegemist on härra Kaieri arvamusega, esimese mõttevahetusega. selleks, et mõi-, et aru saada, kuidas fraktsioonid suhtuvad teemasse, tegemist on uue määrusega parlamendi ja nõukogu määrusega, millega muudetakse äh, tervet ühissätteid terve rea fondide jaoks, nagu Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu ja äh, Põllumajandusfond, Merendus- ja Kalandusfond, kõigi nende fondide ja neid puudutavate üldsätete osas soovis härra Kaier kuulata ära kõik variraportööd, aga kõigepealt saab sõna härra Veerise. ja tänke. jah, suur tänu veel kord esimees, selle määruse pealkiri on tõepoolest väga tehniline, kuid selle taga on tegelik poliitiline probleem need kolleegid, kes viimase ametiaja jooksul osalesid raamdirektiivi äh, läbirääkimistel, teavad, et komisjoni eesmärgiks oli luua äh, ühtekuuluvusfondi jaoks reserv ning vabastada selle vahendid sellisel juhul, kui riigid oma äh, tegevusprogrammide raames piirkondades on saavutanud juba teatud eesmärgid tollal äh, tõlgendati seda äh, äh, kohati ka nii, nagu see tegemist oleks kokkuhoiumeetmega, see tõepoolest mõjub niimoodi, sest kõik saavutavad oma eesmärgid. teised leidsid, et tegemist on õnnestunud viitega sellele, et programmi on võimalik kontrollida nüüd on, tahab komisjon seda reservi kasutada teisiti mitte enam eh, operatiivsete programmide tugevdamiseks eh, siis, kui nad on oma eesmärgid saavutanud, vaid siis, eh, kui Euroopa poolaasta rakendamiseks on tehtud teatud ettepanekud. siin me jõuame aga punkti, mida kardeti juba aastaid tagasi. nimelt, et tegemist on kokkuhoiumeetmega, sest äh, tegemist, sest programmid ei saa seda raha enam kasutada. Äh, kui liikmesriigid peavad kõigepealt äh, teatama oma nõusolekust, kuid euro-, Euroopa poolaasta meetmeid ei viida enam ellu mitte jagatud pädevusega, vaid komisjoni nõudmisel. see tähendab seda, et oper-, et ühtekuuluvusprogrammidest võetakse raha ära äh, liikmesriigid ei saa enam äh, selles osaleda. komisjon põhjendab seda äh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisega ja ning me peame vaatama siin äh, eelarvepädeva asutusena, kas komisjonil tegelikult oleks selle siinkohal õigus äh, regulaarne järelevalve eh, programmide üle eh, see oleks võimalik alles kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpust alates. Eh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus on meil veel aastakene aega, kuni jõustub uus mitmeaastane finantsraamistik Äh, nimetada seda nüüd pilootprojektiks, et katsetada, kas selline lähenemine on üleüldse praktiline, see on minu arvates natukene nõrk põhjendus. eelarvekomisjonis oleme me olnud seisukohal, eh, mis väljendub ka meie seisukohas mitmeaasta finantsraamistiku kohta, et kui uued eh, ülesanded püstitatakse, eh, näiteks Euroopa poolaasta, soovituste alusel, siis tuleb selleks eraldada ka raha äh, ühtekuuluvusfondist ning ma leian äh, koos äh, tööstuskomisjoni kolleegidega ning juhtiva regionaalkomisjoniga, et komisjonil ei ole siinkohal õigus ning seetõttu on meie ettepanek lükata see komisjoni ettepanek tagasi aitäh, härra Kaier. nüüd saavad sõna variraportöörid Jose Manuel Fernandez Rahvapartei nimel kõigepealt. aitäh. struktuurireformid on olulised liikmesriikide konkurentsivõimele, majanduskasvule, tööhõivele, nendele muudatustele, mis maailmas toimuvad iga päev, kuid ettevaatust teemade puhul ei tohi erinevaid asju segi ajada. ühtekuuluvusfond, äh, programm struktuuriformi, reformide läbiviimiseks ja reeglite muutmine, äh, sellisel viisil ei ole see võib-olla kõige õigem seda teha, tulemusreserv. see performance, ma arvan, see, seda sõna saab kasutada erinevates keeltes. tulemusreserv on, tuleb sellest, kui, et liikmesriigid oskavad hästi planeerida. ja see reserv peaks säilima selleks, et täita ühtekuuluvuspoliitika eesmärke. küsimus on ka ettenähtavuses äh, abisaajate jaoks, nendele, kes saavad toetust ühtekuuluvuspoliitikast. ma mõistan äh, raportööri seisukohta ja olen ka kuulnud äh, regikomisjoni arvamusi. siiski on mul üks kahtlus kas mitte ei tähenda see ka paindlikkust? ehk siis, et kui me anname liikmesriikidele võimaluse vabatahtlikkuse alusel kasutada tulemusreservi vahendeid, kui me anname neile selle võimaluse, kas me peaksime loobuma paindlikkuse põhimõttest, kui liikmesriigid tahavad neid kasutada struktuurireformide tarbeks. ärgem unustagem, et kõik struktuurireformid, kaasa arvatud järgmises struktuurireformide programmis, need on kõik seotud Euroopa poolaastaga, aga ka vabatahtlikkuse alusel. keegi ei saa kedagi sundida kasutama programme ja nendeks ette nähtud summasid selleks, sellel eesmärgil ja teine asi, mis mind häirib ühtekuuluvuspoliitika vahendid, neid ei tohi kasutada sellisteks kulutusteks, mida tuleb teha liikmesriikide eelarvest. kõik jooksvad kulutused, äh, tegevuskulud, need peavad äh, tulema liikmesriikide eelarvetest reformidega peab kaasnema riiklik eelarve eesmärkide osas, kui on tegemist spetsiifilise eesmärgiga, siis loomulikult, kuid ühtekuuluvusvahendite kasutamine selleks, isegi kui see on tulemusreservi raha, ei ole parim lahendus. ja kõik see näitab, et ma olen siin kõhkleval seisukohal, mis puudutab vabatahtlikkust ja paindlikkust vastasel korral me võime öelda, et ei, isegi kui liikmesriik tahab kasutada tulemusreservi, siis me oleme vastu, ei lase liikmesriigil seda teha. see on, see on minu kõhklus. aga ma loodan, et arutelu käigus muutub asi selgemaks, mida siis tuleks täpselt teha. aitäh, Helmut härra Kölmel! suur tänu, esimees, kõigepealt ma soovin härra Kaiarit südamest tänada tema sissejuhatuse eest. ma leian, et see tegi olukorra pisut selgemaks äh, just selles osas, kui keeruline on kogu see pakett äh, ning äh, ma ei ole päris veendunud, kas on nüüd ikka tark kõike siin ühe pealkirja all korraga käsitleda. siin on medalil vähemalt kaks külge kõigepealt see, et liikmesriigid viitavad tõepoolest õigusega alati sellele, et me peaksime asju ühtlustama, kui me räägime toetuste taotlemisest, et igalühel ei oleks vaja erinevate nõudmistega arvestada, meil on vaja vähendada bürokraatiat, me peame mõtlema, mida on võimalik ühtlustada, et kõik muutuks läbipaistvamaks ja arusaadavamaks teiselt poolt äh, on aga ka selge, et kui meil on nii palju erinevaid toetusi, eh, mida me tahame kõiki nüüd ühe pealkirja alla viia, eh, siis me peame ikkagi leidma ka erineva lähenemise neile ning lisaks sellele ma leian, et me peame küsima endalt ka, mida Euroopa Liit üldse suudab siinkohal pakkuda ma olen üpris kindel, eh, et me oleme praegu eh, teel eh, selle poole, et me võtame liiga palju ette meie ootused on liiga kõrged ja lõpuks me peame pettuma juba mitmeaastase finantsraamistiku osas tuleb meil mõelda, mida me tegelikult suudame lihtsustada, mida me suudame muuta läbipaistvamaks, eh, kuid eh, mis on küsitav. pigemini võtame vähem ette ja teeme seda hästi, kodanikel on sellest rohkem kasu kui sellest, kui me püstitame endale ülikõrged eesmärgid ja kodanikel kaob igasugune ülevaade sellest ning konkreetselt ei ole inimestel sellest kasu ning me peaksime teadma, millest me tegelikult räägime ning seetõttu ma arvan, et me, me peaksime eh, siin natuke asja tõsisemalt kaaluma, aitäh. Merci, monsieur Colmel. Je ne vois pas d'autres. Euh, näib, et äh, rohkem variraportööre praegu kohal ei ole. kes kolleegidest sõna soovivad? see võimalus praegu on, aga rohkem soovijaid ei ole, seega saab uuesti sõna härra Kaier kokkuvõtteks, aga ta annab märku, et ta ei soovi seda teha. raporti äh, projekt jõuab meieni siis äh, üheksandal, kümnendal juulil, kaheteistkümnendal juulil kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. eelarvekomisjoni äh, hääletus tuleb kakskümmend üheksa või kolmkümmend august ja kahekümne esimesel novembril Regi sisuline komisjon teeb oma otsuse nüüd jagame siis nende kolleegide mõtteid ja tundeid, kes käisid kahel lähetusel Moldovas ja Hispaanias. kõigepealt annan sõna siis Moldova ähm, delegatsiooni juhile, kolleeg Murassonile, kes äh, esitab meile, esitleb meile Äh, selle missiooni äh, raporti ja teised saavad ka sõna, kolleegid Fernandes, äh, Kardia Zabal saavad sõna siis oma muljete jagamiseks. härra Murasson, palun. aitäh. jah, käisime Moldovas teise, teisest kuuenda maini, see oli väga intensiivne Äh, alustasime lihavate esmaspäeval, siis äh, meil oli seal äh, hulgaliselt kohtumisi ja põhiülesandeks oli siis hinnata Euroopa Liidu ja Moldova suhteid just rahalisest seisukohast, kuidas nad Euroopa Liidu vahendeid kulutavad. Neil on assotsiatsioonilepe mis Euroopa Liiduga on sõlmitud, seega on see riik liikumas Euroopa suunas. mida me siis tegime? meil olid kõrgetasemelised poliitilised kohtumised koos Ahveti komisjoni liikmetega, see on nagu kaks osa, sest nendelt oli ka üks delegatsioon ja teisalt siis olid meil eraldi mm, kohtumised siis eelarve valdkonnas ja vaatasime seal, käisime mitmete projektidega tutvumas siis, mis olid siis Euroopa Liidu toetusega, kohtusime peaministri, presidendi, parlamendi spiikriga, kohtusime öö, ähm, opositsiooniga parlamendis ja mujal, koalitsiooniliikmetega ja erinevate kodanikuühiskonna äh, esindajatega, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega, äh, ärisektori esindajatega, meile tundub, et saime väga hea ülevaate riigist ja ka Euroopa Liidu rahade kulutamisest. üksikasju leiate missiooni raportist, kui soovite nendega tutvuda, aga põhiasjad siis, mis me äh, seal tuvastasime. kõigepealt tegemist on riigiga, mis liigub Euroopa Liidu suunas, seal äh, oleme ka meie poliitiliselt Äh, seotud. Nendega valitsus on siis äh, hetkelise nii-öelda äh, enamuse baasil loodud koalitsioon, koalitsioon, kolm parteid, mis olid Euroopa-meelsed, võitsid valimised, aga üks äh, Nendest siis läinud äh, opositsiooni ja nendega liitunud üha enam parlamendiliikmeid ja nad, neil on ka tugev mõju kohalikele omavalitsustele pärast äh, äh, möödunud valimisi, siis praegune juhtiv ähm, partei, neil oli siis kakssada kakskümmend omavalitsusjuhti ja nüüd on neil üle kuuesaja omavalitsusjuhi nii et teil on üks äh, poliitiliselt väga oluline partei, äh, mis on nüüd valitsuses. meil nüüd assotsia-, meil on ka assotsiatsioonilepe ja see partei esitab end Euroopa-meelse parteina, aga äh, oluline muidugi on see, kuidas seda kõike jõu-, jõustatakse ja meie arvamus Äh, assotsiatsiooni, nimelt et on see, et assotsiatsiooni leppe jõustamine on esmatähtis, ka Ahveti kolleegid on samal arvamusel, nii et äh, see on ähm, põhiline, mitte ainult äh, seaduse vastuvõtmine teatud institutsiooni loomiseks, vaid ka näiteks korrup-, korruptsioonivastase võitlusega tegelevate asutuste puhul on just oluline, kuidas nad tegutsevad mitte lihtsalt, et nad on olemas nii et nad saaksid äh, sellest äh, rahastamisest piisavalt äh, kasu, nad peavad värbama pädevaid inimesi läbipaistval viisil ja nii edasi, nii et riik soovib Euroopa Liiduga ühineda, aga meie peame tagama, et et äh, inimesed saavad ka infot äh, selle kohta, kuivõrd oluline ja kasulik on siis tihedamate sidemete sisseseadmine Euroopaga. ja äh, seal neil on president, kes räägib igapäevaselt sellest, kui kasulik on koostöö Venemaaga ja vähendab Euroopa rolli sellega, nii et meil on väga oluline just koha peal mõju avaldada Euroopa Liidu delegatsiooni kaudu liikmesriikide Äh, kaudu ja ka Euroopa Parlamendi visiitide kaudu me peame äh, rõhutama, kuivõrd äh, kasulik on Euroopa Liidule lähenemine ja endastki mõista peame ka eh, jõuliselt eh, rääkima õigusriigist, eh, sõltumatust kohtusüsteemist, korruptsioonivastasest võitlusest, organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest, rahapesuvastasest võitlust ja nii edasi, seal on veel palju puudujääke. lisaks sellele, mis puudutab siis Euroopa Liidu raha kasutamist, siis see on veel eraldi teema kaks äh, asja veel lisaks. möödunud aastal äh, rääkisime siin sellest, et me oleme valmis äh, ähm, komisjoni ettepanekut siis vastu võtma, et see ühe miljardi eurone abi makromajanduslikuks toetuseks ja seal oleks selged tingimused aga tingimused tuleks enne täita ja need on selgelt seotud õigusriigi põhimõttega ja rahapesuvastase võitluse ja korruptsioonivastase võitlusega. nii et ähm, kui ähm, riigi valitsus äh, sellega toime tuleb, siis see raha ka kohale jõuab ja see meie sooviks on see, et see jõuaks kohale nii kiiresti kui võimalik ja viimaks, kuidas siis Euroopa äh, Liidu projekte koha peal läbi viiakse, me käisime koolides, äh, mis äh, täielikult olid renoveeritud Euroopa rahadega, spordirajatised ja muud. käisime haiglas, mis samamoodi sai palju toetust. nägime ka mm, pealinnas äh, üht keskust, millele kulutati siis neli miljonit eurot Euroopa raha, nägime keskkonnasõbralikke küttesüsteeme koolides ja mujal. nii et äh, nii palju, kui meie nägime, siis äh, Euroopa Liidu raha on tõesti konkreetselt inimeste heaks ka kasutatud, aga oluline on see, et inimesed oleksid sellest teadlikud. me peaksime olema oma kommunikatsioonis põhjalikumad ja jõulisemad meie omalt poolt ja ka Euroopa Liidu delegatsioonid koha peal, kuna Äh, äh, venemeelsed jõud kipuvad ütlema, et Euroopa Liit ei paku midagi, mingeid konkreetseid hüvesid, ainult äh, lubadusi ja nii edasi, nii et mina leian, et on väga oluline, et me jätkuvalt teeksime jõupingutusi seal riigis, aga jääksime tingimuslikkuse põhimõtte juurde. et ja ka rahaliselt äh, on oluline, et me jätkaksime jõupingutusi, me nägime, et väikeste äh, rahasummadega saab tegelikult päris palju ära teha ähm, meie idanaabruses asuva riigi kodanike heaks. aitäh selle kokkuvõtte eest. Äh, kolleeg Kardja Sõbelek soovib äh, midagi lisada? ei, palun, jah. Gracias. Eh, simplemente un par de comentarios, porque eh, creo jah, veel mõned äh, kommentaarid. Äh, kolleeg Muresson ähm, tegi siin suurepärase analüüsi äh, olukorrast ja sellest, mida me seal tegime. ja me viisime see missiooni läbi väliskomisjoniga teatavasti. ja meie põhimõtted on küllaltki erinevad ja öö, saime paremini aru siis, missugused on Euroopa Liidu ja Moldova suhted, meile tehti väike sissejuhatus sel teemal, aga see tundus veidi pealiskaudne ja raha teemad, eelarve küsimused olid olid selgemad ja, ja saime paremini süveneda nendesse teemadesse. mõnikord on hea, kui me neid missioone ühiselt läbi viime, aga teinekord on meie eesmärgid jällegi väga erinevad, nii et mõnes mõttes äh, me kaotame aega, sest noh, ma ei ütle, et me raiskasime siin aega, aga mm, jah, mõningaid miinuseid siin oli ja lähtudes sellest, äh, mida siis kolleeg äsja ütles, me peame palju rohkem asju selgitama ja näitama, kui palju on kasu Euroopa Liidu rahastusest, see ei ole mitte ainult siis äh, otserahastus, vaid äh, kõik lisavahendid ka, mis tulevad Euroopa Liidu eelarvest, Euroopa Investeerimispank näiteks, rääkisime ka nende välismandaadist, investeeringukavad ka EFSD Moldova puhul ja eh, tihtipeale nad ei eh, olnud nende võimalustega kursis, nii et kommunikatsiooni tuleb eh, märgatavalt paraneda, parandada, et me jõuaksime, me saaksime paremini siis infot edastada, näidata, et on võimalik ka teistmoodi projektidesse investeerida investeeringuid saada. seesama muidugi kehtib ka Euroopa Liidu puhul, mitte ainult Moldova puhul, see kommunikatsiooni küsimus. kolleeg Kolmel, palun. suur tänu, esimees. kõigepealt ma sooviksin südamest tänada kolleeg Morrisoni, kes koostas väga hea aruande äh, ning äh, kes äh, korraldas kogu selle visiidi väga hästi ja põhjalikult. ma leian, et niisugused visiidid peaksid tooma kaasa selle, et me saaksime paremini aru, millega on tegelikult niisuguste riikide puhul tegemist, milline on reaalne olukord neis riikides me käisime ka maapiirkondades, mis avaldas väga sügavat muljet. seal on veel külasid, kus ei ole ei kanalisatsiooni ega ka eh, veetorustikke ning äh, seal on ilmselge, et lühima aja jooksul, küm-, see tähendab kümne aasta jooksul, äh, peaksid nad äh, saavutama sellised standardid, mida Euroopa Liit ootab oma liikmesriikidelt. siin ei ole küsimus selles, et need inimesed seal külades oleksid väga vaesed, kuid küsimus on selles, et neil peab olema tõepoolest ka korralik haldussüsteem, sellest on, ollakse veel väga kaugel ning kui me räägime Euroopa Liiduga ühinemisest teiste riikide puhul, siis me ei saa siin kiirustada. vastasel korral me esitame neile riikidele üle jõu käivad nõudmised. aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei paista härra Murassan. Euroopa äh, Liidule heidetakse tihtipeale ette, et meie finantseeskirjad on väga keerulised, tahame kõikvõimalikke riske e-, ennetada, aga Moldova institutsioonide puhul äh, kas saaks siis ka öelda näiteks, et äh, üks eeldus äh, Euroopa Liiduga ühinemiseks ongi just äh, riigi äh, rahanduse piisav kontroll, et kui finantskontrolli normid on paika pandud, siis me saaksime ka Euroopa Liidu reegleid veidi leevendada, et kas teie arvaks, et siin oleks ähm, võimalik ka abi osutada Moldovale selles suuna, selles vallas äh, ja kas äh, Moldova äh, ei peaks siis endale niisugust avaliku finantssüsteemi kontrolli paika panema. jah, tõsi, Moldoval on veel pikk äh, tee käia, kui ta ehk ühel päeval saab Euroopa Liidu liikmeks. praegu on selge nii neile kui ka meile, et äh, see, see riik on veel väga kaugel äh, Euroopa Liiduga ühinemise kriteeriumide täitmisest. nii et väga oluline on äh, viia läbi reforme ja endastki mõista, kui me hakkame rääkima liikmesusest, siis ka ähm, inimesed peavad ise tundma, et äh, meil peavad ka tundma, et äh, nad on selleks valmis ja siis nad saavad sellest äh, rääkida ja seda toetada, nii et kõigepealt peaks äh, riik täitma erinevaid kriteeriume, Euroopa Liiduga lähenema, selleks on meil assotsiatsioonileping, tõsi, ähm, rahapesuvastane võitlus, ähm, äh, riigi äh, rahanduse saneerimine ja nii edasi, Olav tegutseb küll koha peal seoses äh, äh, Euroopa Liidu äh, vahenditega seotud võimalike pettustega, kuid me peame tagama, et kõik vahendid kasutatakse ära nii hästi kui võimalik ja selge, et peab olema neil läbi viidud reforme, tagatud siis toimiv majandussüsteem ilma igasuguse rahapesu ja korruptsioonita. et seal tundub, et äh, isegi kui liikmesuseni on veel pikk tee käia, peame me kogu aeg ja nüüdsest peale kõiki neid äh, teemasid äh, rõhutama. aitäh, aitäh, härra Morrison, proua Kardia Sõbral ja härra Köölmel, et jagasite meiega Mm, selle mm, missiooni mulje, et nüüd läheme edasi ähm, Baskimaa juurde, nüüd äh, jõuame siis seega Euroopa Liitu äh, tagasi suures, suurde ja ilusasse Hispaania riiki. Hispaania ja Portugal veetsid ju reede õhtul väga põnevam õhtupooliku ning kolleeg Hardi Sabel, teie äh, juhtisite seda missiooni ja teil on nüüd sõna. jah, tõsi, mul oli au seda delegatsiooni juhtida ja tulid ju meie, minu juurde seitsmekümnendal kaheksandal mail ja pean ütlema, et äh, meil oli ka väga tihe päevakava, kaks päeva kestis see ainult see missioon, aga tahtsime seda võimalikult hästi ära kasutada ja anda kolleegidele äh, hea ülevaade Euroopa Äh, vahendite kasutamisest ja kuidas need siis äh, on abiks institutsioonide, ettevõtete äh, tasandil tegevuste läbiviimiseks. et ühelt poolt oli seal siis institutsiooniline aspekt, saime kohtuda erinevate Baskimaa asutustega, Baskimaa valitsusega ja kuni siis äh, kohalike omavalitsusteni välja nägime seal erinevaid tasandeid, kuidas siis äh, Euroopa poolt finantseeritud äh, poliitikat ellu viiakse ja ka saime mõtteid vahetada järgmisest mitmeotsest finantsraamistikust ja nende poliitikavalikutest seoses keskkonna, ähm, majutuse, tööhõive, äh, pagulaste vastuvõtuga ja nii edasi. saime seda väga põhjalikult arutada ja rääkisime ka äh, Bilbao linnakeskkonna äh, muutumisest ja see on ju toimunud teatavasti Euroopa Liidu toetusel. teiseks tahtsime ettevõtetega äh, Äh, lähemat kontakti saada ja kohapeal tutvuda sellega, kuidas Euroopa vahendeid kasutatakse ja missuguste tulemusteni jõutakse või missuguste toodeteni jõutakse. ja see nüüd, et suured, ühelt poolt siis suured ettevõtted äh, ähm, äh, ühelt poolt siis kuni kuni siis väga väikeste idufirmadeni välja, ka teadusettevõtted, kes tegelevad vähiuuringutega, nii edasi, oli suuri lennundusettevõtteid ja nägime ka, kuidas Baskimaa riiklik ülikool selle erinevad osakonnad viivad läbi teadusprojekte ka siis seotes Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga Mm, selline oli siis minu mm, kava ja ettepanek, aga ähm, saan ikkagi öelda, et äh, tulemused olid äh, rahuldavad ja seatud äh, eesmärgid, mida ma silmas pidasin, ka saavutati, niisiis selle institutsioonilise aspekti koha pealt kui ka teisalt, teisalt siis saime näha, et et äh, investeeritud raha annab tõesti lisandväärtust, eriti just teadusuuringute valdkonnas ja see oli kokkuvõttes positiivne, nii et äh, ma loodan, et see missioon ka kolleegidele meeldis, see oli neile kasulik, tänan neid aktiivse osavõtu eest kõigil kohtumistel ja tänan ka oma meeskonda ja sekretäriaati, sest äh, kahepäevane külastus niivõrd tiheda kavaga oli tegelikult üsna keeruline organiseerida, seal oli palju ettevõtteid, kes kõik viie minutiga tutvustasid oma projekte suurel kiirusel. nii et äh, organisatsioonilises mõttes oli see suur väljakutse, aga kokkuvõttes kulges kõik äh, sujuvalt, nii et äh, tänan kõigile abi eest. kõnelejal ei ole mikrofoni kahjuks aitäh, et nii äh, objektiivselt selle ülevaate meile äh, andsite mm, seoses siis Baskimaa äh, Euroopa Liidu fondide kasutamisega. nüüd annan sõna delegatsiooni teistele liikmetele, aga mm, paistab, et nad usaldasid teid täielikult ja andsid teile kõik volitused. kui küsimusi on, siis palun, kui ei ole, siis äh, piirdume praegu sellega ja nüüd äh, härra Murasson järelejäänud äh, poole tunni jooksul võiksime teha siis kokkuvõtte üldjärelevalve parandusjärelevalve projektist number kolm, mis puudutab ka täpsemalt Türgi pagulasrahastu Äh, pikendamist. puudutab siis Süüria pagulasi. palun, härra Morasson, teil on sõna. aitäh, esimees. nüüd peame analüüsima äh, kolmandat äh, paranduseelarve projekti. viissada viiskümmend miljonit on komisjoni kava eraldada aastal kaks tuhat kaheksateist Türgi pagulasrahastule ja kust me tuleme, me teame väga hästi, meil on kaks aastat äh, rahastu kehtinud, kolm miljardit, üks Euroopa Liidu eelarvest, kaks liikmesriikide eelarvest. siis tuli ettepanek pikendada seda rahastut, meie põhimõtteliselt toetame pikendamist, sest meie arvates äh, see äh, kava on hea, see annab toetust pagulastele koha peal ja takistab neil riskide võtmist ja liikumist Euroopa Liidu liikmesriikide poole. seepärast parlament tervikuna toetab pagulasrahastu pikendamist. meie eelarvekomisjonis oleme alati öelnud järgmist. me oleme pikendamisega nõus, aga me tahame seda rahastada täpselt samuti, nagu me esimest rahastust rahastasime üks miljard Euroopa Liidu eelarvest ja kaks miljardit liikmesriikidelt ja ütlesime ka, et tahame uusi värskeid vahendeid. uued prioriteerid eeldavad uusi vahendeid, oleme öelnud, ja käesolevast MFF-ist on juba tulnud teha nii palju asju, mida, mida ei olnud võimalik ette näha aastal kaks tuhat kolmteist, mil see vastu võeti. EFSI, EFSI kaks, EFSI Aafrika, e, Aafrika fond, esimene pagulasrahastu, paljud rändeprojektid nii et meie ütlesime, et värsked vahendid ja mitte mingil juhul kolmas ei tohiks pagulasrahastu nõrgestada teisi programme, nii parlament otsustas pärast paljusid arutelusid eelarvekomisjonis koordinaatoritega, kõigi liikmetega. nüüd komisjon on teinud järgmise ettepaneku pagulasrahastu rahastamiseks aastal kaks tuhat kaheksateist viissada viiskümmend miljonit eurot Euroopa Liidu eelarvest, sellest summast viiskümmend miljonit on sihtotstarbeline humanitaarabi ja viissada miljonit on värsked vahendid. kakssada viiskümmend kuus tuleb varust rubriigi neli alt ja kakssada nelikümmend kolm koma kaheksa tuleb kogu kulu kohustuste varust, nii et komisjoni ettepanek aastaks kaks tuhat kaheksateist on kava, kus meil on viissada miljonit värskeid vahendeid, äh, varude raha. see summa ei sea ohti, ohtu ühtegi olemasolevat projekti ja võimaldab meil siiski piisavalt tegevusruumi selleks, et äh, ettenägematutele asjadele vahendeid säilitada, see oli ka parlamendi soov, me ütlesime, et värsket värskeid vahendeid, mitte vahendite ümbersuunamist ja me tahame ühtlasi tagada, et varu, mis jääb, on siiski piisavalt suur selleks, et äh, ettenägematute arengute puhul reageerida, nii et ärge võtke kõiki vahendeid ära, sest et äh, vastasel korral me ei saa tulekahjudele ja muudele sündmustele reageerida. nüüd komisjon on lauale pannud aastaks kaks tuhat kaheksateist äh, viissada miljonit värskeid vahendeid. me nüüd aga ei tea, kuidas äh, saab olema aastal kaks tuhat üheksateist ja võin öelda järgmist. aastal kaks tuhat kaheksateist põhimõtteliselt saavutasime, mis me tahtsime. ja seepärast ütlen ma, et tuginedes sellele ei olnud põhjust seda tagasi lükata ja sellepärast minu ettepanek on nõustuda selle ettepanekuga, teades, milline on komisjoni eesmä-, ettepanek finantsiliselt ja poliitiliselt on samuti oluline, et me anname rohelise tule, sest me teame, kui tähtis on ettenähtavus pagulaste toetamiseks koha peal. meie komisjon on käinud Türgis koha peal, olin, käisin ka ise Jordaanias ja Liibanonis kaks aastat tagasi ja Tuneesias eelmisel aastal ja kõikidel nendel missioonidel nägime, kui tähtis on ettenähtavus koolide rahastamiseks näiteks juba suve alguses, mais, juunis, juulis kõige hiljemalt on vaja teada, kas on järgmiseks kooliaastaks vahendeid olemas selleks, et värvata õpetajaid ja nii edasi. me teame, kui oluline haridus on, eriti mõeldes noorte radikaliseerumisele, ilma harituseta, ilma väljavaadeteta töökoha leidmiseks on väga lihtne langeda terroristide propaganda ohvriks ja noored kergemini sellisel juhul liituvad selliste organisatsioonidega. arutasin ka kaks tuhat üksteist aasta üldeelarve raportööriga ja ütlen, et poliitiliselt peaksime andma rohelise tule, sisuliselt on meil ka kõik põhjendused selleks olemas, aga me saime tõesti aastaks kaks tuhat kaheksateist, mida me tahtsime, samas peame tagama, et aastaks kaks tuhat üheksateist saavutame samuti, mida soovime ja rahastamise eesmärk, mis on nõukogu laual, on kaks miljardit Euroopa Liidu eelarvest ja üks miljard liikmesriikidelt. mina arvan, et kui me anname kaks miljardit äh, liidu eelarvest, siis tähendab ümbersuunamise järgmisel aastal, tähendab, et olemasolevad projektid saavad kahju ja kui me kõik võtame värsketest vahenditest varu alt, siis ei jää varusse kuigi palju. sellepärast ütleksin mina sellele ei et me võtaksime kaks miljardit Euroopa Liidu eelarvest ja ainult ühe liikmesriikidelt, meie positsioon oli algusest peale selge ja see on siis üks miljard liidu eelarvest ja kaks miljardit liikmesriikidelt. aastaks kaks tuhat kaksteist saavutasime, mis soovisime, meil on tagatud ettenähtavus ja stabiilsus koha peal, aga lepituses läbirääkimistel aastaks kaks tuhat üheksateist peame olema ühtsed ja otsusekindlad selleks et saavutada selline rahastamine, mis vastab parlamendi positsioonile, arutasin ka raportööriga äh, põhjalikult seda ja leppis, ja leppisime kokku, et peaksime praegusele kavale andma rohelise tule ja jääma siis ühtlase, ühtseks, äh, otsustamata ette, äh, mis saab aasta kaks tuhat üheksateist eelarvega. kui Türgi pagulasrahastu summad ka sellel aastal, aastal kaks tuhat üheksateist on nii, nagu me soovime. kõik see selgub lepituse käigus, seda otsustame hiljem. ja aasta kaks tuhat kaheksateist rahastamist me ei saa viivitada aasta lõpuni, seni kuni lepitamine lõpeb, raha on koha peal praegu vaja juba. ja sellepärast minu soovitus on hääletame poolt ja jääme ühtseks aastal, aastale kaks tuhat üheksateist, mõeldes, et saavutame saavutaksime ka sel, siis kõik seda, mida, kui me soovisime. suur tänu, härra raportöör, nii et iga asi omal ajal. esimene samm on äh, vastuvõetav ja ka edasine võib osutuda problemaatiliseks, härra Kölmel. variraportöörina, mida arvate? Äh, aitäh, esimees äh, tahaks kord äh, tänan kolleeg Maresani raporti eest, äh, ta nimetas juba kõik olulised elemendid äh, ning siin on väga-väga oluline see, et meie eelarvekomisjonina pädevatelt asutustelt saame nõuda no, seda, et pagulaskriisile leitakse ikkagi adekvaatne lahendus. vastasel korral me tegeleme ainult sümptomitega, kuid me ei ravi haigust ennast. väga tähtis on pidada just seda silmas. kui me seda ei tee, siis me pidevalt peame tegema, leidma hädalahendusi, sest et pidevalt jääb raha puudu, kuid sügavam põhjus on tegelikult selles, et Euroopa Liiduna me peame ikkagi lõpuks ära otsustama, missugust varjupaiga ja rändepoliitikat me soovime, sest alles siis on võimalik tõsiselt mõelda, kuhu ja mille jaoks raha eraldada. ma olen nõus sellega, et majutusvõimaluste pakkumiseks Türgis tuleb osutada abi, kuid on ka väga palju muid võimalusi, kuidas raha võiks kasutada ning hetkel me tegelikult ei tea, kus leida täpselt selle jaoks raha, sest et alused, olulised tööd on tegemata. eelarvekomisjonina me peame ütlema, et meie nõustume rahastamisega alles siis, kui kõik need eelnevad kodutööd on korralikult ära tehtud. aitäh, härra Kölmel. Anneli Jäätemägi. esimees, head kolleegid. ka mina tahaksin tänada Sigrid Muressoni ja raporti projekti eest. ma arvan, et saame toetada parandusjärve projekti number kolm. ma arvan, et on tark hetkel mitte seisukohta võtta, välja arvatud, mis puudutab järgmise aasta eelarvet, millega me tegeleme siis hiljem, äh, kaks tuhat üheksateist eelarvemenetluses. ja ise arvan, et võiksime komisjoni ettepaneku heaks kiita, et kaks miljardit tuleb eelarvest ja üks miljard tuleb liikmesriikidelt. mina arvan, et, et e Euroopa Liidu po-, eelarvepoolne panus peab tulema olemasolevatest fondidest. suur tänu, et seda ütlesite, härra Sole Roheliste nimel. aitäh ka mina tahaksin tänada raportööri selle arvamuse projekti eest ja toetan ka tema kriitikat, mis puudutab menetluslikke nõrkusi ja puudujääke, mida ta mainis. meil on aga paar muret samuti selles osas, kust, kuhu, kuidas kulutatakse pagulasrahastu vahendid, oleme olnud üsna kriitilised Euroopa Liidu Türgi avalduse suhtes ja selles suhtes, kuidas me äh, eksternaliseerime oma piirid ja rändeküsimuste lahendamise. meil on ka mõningased mured selle üle, mida rahastatakse. näiteks ajakirjandusest oleme teada saanud, et on os-, ostetud äh, Deimani nimeline Hollandi firma on ostnud äh, valve vaatevahenditega, mis tulevad Türgi pagulasrahastust. me tahaksime küsida komisjonilt, kas see vastab tõele ja kui see nii on, kas see on vastavuses pagulasrahastu õigusliku alusega, meil on mõningaid kahtlusi selles suhtes, millised tegevused peaksid kuulma piirihaldusega seotud tegevuste alla, meil on küsimus. ja samuti mõningaid kahtlusi, miks kogu äh, rahastu raha äh, läheb arvesse kui ametlik arenguabi. meie arvates see nõrgestab oluliselt abi mõistet, eriti arvestades seda, et Türgi ei ole arenguriik. ja et peamine abisaaja meie arvates fondidest ei ole mitte Türgi, no poliitilist ja majanduslikku kasu saab ka Euroopa Liit. nii et need kaks küsimust minu poolt komisjonile, härra esimees, aitäh. aitäh, härra Solei. komisjon vastab mõne hetke pärast, aga enne veel saab sõna proua Kardesabal. aitäh, väga lühidalt. toetan härra Muressoni ettepanekut, mis puudutab para-, paranduseelarve projekti number kolm. ja oleme ka selle nägemusega nõus. aastate kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist kohta. küsimus ei ole mitte ainult varudes ja ettevaatlikkuses ja suutlikkuses reageerida üritame seda ju alati teha, aga kuid meil on palju prioriteete ja eelarve sageli piiratud. küsimus on pigem selles, mida otsustatakse nõukogus. me arutame praegu eelarvet aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist ja mingil hetkel oli, kui me seda tollal tegime, oli juba otsus nõukogu poolt võetud. ja me peame nüüd kuidagi seda rahastama esimese osaga oli meil juba probleeme. ja kokkuvõttes jäi kaks miljardit liikmesriikidele, üks miljard Euroopa Liidu eelarvest. ja nüüd hakkame jälle asju muutma. nüüd äh, tahetakse, et me nõustuksime kahe miljardiga. otsuseid ei saa niimoodi langetada. ja see asi ei puuduta mitte ainult Türgit kogu igas iga ülemkogu, iga Euroopa liidrite kohtumine ei saa võtta vastu otsuseid ja meie siis peame eelarvekomisjonis jälle leidma kuskilt vahendid, kuskilt mõne teise rubriigi alt. see ei ole kuigi tõsiseltvõetav, võib-olla järgmine kord ülemkogus oleks võimalik mõelda mitte ainult Türgi pagulasrahastule, vaid üldisemalt rändeprobleemidele. igal juhul see esimene paranduseelarve projekt on, vastab sellele, mida me oleme tahtnud, ehk siis värsketest vahenditest rahastamine, mitte teistest rubriikidest. ja vaatame, mis teisest osast siis saab pärast aastal kaks tuhat üheksateist eelarves. igal juhul oleks viga võtta üks koma viis miljardit äh, aasta kaks tuhat üheksateist eelarvest aitäh, rohkem sõnasoovijaid ma ei näe. ja kuivõrd komisjon on suurepäraselt esindatud härra Ureeli isikus ja härra Van Enni isikus, kes tegeleb Türgi pagulasrahastuga ja kes vastutab ka liitumiseelse instrumendi eest Digineeris. kumb teist, härra Ureel kõigepealt võib-olla, kes sooviks vastata? aitäh, esimees, teie lahkel loal ma alustan ja siis annan sõnajärje üle kolleegile. alustuseks tahaksin äh, vägagi tänada härra Muressani tema konstruktiivse lähenemise eest ja erinevatest variraportööride sõnavõttudest äh, saan aru, et tema lähenemist ka öö, äh, toetatakse väga laialdaselt, see on väga hea uudis, see oli meile väga tähtis, meile kui komisjonile, et saame edasi minna kahesammulise lähenemisega. meil on kiireloomuline vajadus rahastada äh, lepinguid äh, kuni viis tuhat õpetajat näiteks Türgis, kolmsada tuhat tuhat äh, Süüria pagus, pagulaslast õpib hetkel praegu. mul on väga hea meel, et seda prioriteeti on arvesse võetud ja et saame selle paranduseelarve projektiga peatselt vastu võtta. võin ka kinnitada, et nõukogu on jõudnud kvalifitseeritud enamuseni selleks, et toetada komisjoni ettepanekut selles osas. ja selle nädala lõpupoole tuleb ka komisjoni kõlab ka nõukogu positsioon. mis puudutab kahte spetsiifilisemat küsimust, mis esitati komisjonile roheliste eh, fraktsiooni poolt, annaksin oma kolleegile Digineerist sõnajärje üle. aitäh! võin kinnitada, et eh, pagulasrahastu raames eraldasime kakskümmend miljonit stabiilsuse ja rahu instrumendi nimel selleks, et osta päästepaate ja selleks, et treenida Türgi rannavalvet, et ei oleks enam ohvreid, riik, kes liikusid Türgi saartele, seda tehti rändehalduse raames, see oli selle rahastu otsuse osa, nii et see oli igati rahastamiskõlbulik, rände haldamine on samuti rahastamiskõlbulik vastavalt DAC-ile. Kom-, mis puutub komisjoni see projekt on õigustatud TAK-i seisukohast ja oleme töörühmas seda ka rõhutanud. OECD töörühm arutas seda aasta algul ja otsustas et, et üheksakümmend seitse protsenti kaks tuhat kuusteist äh, rahastu rahast oli toetatav ja sada protsenti rahastu kulutustest äh, aastal kaks tuhat seitseteist eile oli meil alaline juhtivkomitee kohtumine ja, ja see komitee toetas strateegilist kontseptsioonipaberit, mis jällegi kinnitas, et kõik tulevased äh, kulutused on korrakohased. Merci. aitäh. hääled äh, Urelia von Henk. härra Ül- härra üldeelarve raportöör, kas te tahaksite öelda midagi kokkuvõtteks, aga kõik on ära öeldud ja õig-, ja hästi ära öeldud. see tähendab, et liigume kokkuleppe suunas eelarvekomisjonis, ma ei kuulnud siin vastuväiteid raportööri soovitustele. härra Solee sai oma vastused laevade osas, mis tähendab, et saame joone alla tõmmata. täname komisjoni esindajaid. ja nüüd äh, peatame istungi viieks minutiks. ja alustame kuulamist. sellest, et arutada Euroopa Liidu poliitikaid äh, rändevaldkonnas. maikuus meil juba esimene kuulamine toimus arutasime, mida on tehtud Euroopa Liidu territooriumil, territooriumi siseselt, nüüd ha-, hakkame aga uurima vahendeid, mida kulutatakse väljaspool Euroopa Liidu territooriumi, istung on peatatud.